järgmine päevakorrapunkt, äh, selleks on äh, Sharon Bowlesi raport, mis puudutab äh, Euroopa rahvamajanduse regionaalse arvepidamise süsteemi. raportöör proua Bowles saab kõigepealt sõna, palun. mikrofon, palun. National and regional accounts are the siseriiklikud ja regionaalsed arvepidamised on statistika aluseks ja on äh, see äh, prisma, mille läbi me vaatame majandus ja kõik on nõus sellega, et statistika korrektne kogumine on väga oluline. mõelge tagasi majanduskriisi aegadesse, statistikaga manipuleerimine või valeandmete esitamine võib olla laastava mõjuga tervele Euroopa Liidule tõesti, äh, selle parlamendi eesmärgiks on pikka aega olnud see, et statistika paraneks ja Eurostati ähm, võim suureneks, aga Eurostati töö on ainult on otseselt sõltuv sellest statistikast, mida nad koguvad. me oleme majandusjuhtimise osas väga palju ära teinud seadusandluses, eelarveraamistiku aruteludel me rääkisime sellest, et eh, avaliku sektori kohustused peavad olema paremini kajastatud. Eh, hea statistika on vajalik selleks, et kontrollida seda, mida liikmesriigid eh, teevad Euroopa arvepidamissüsteem üheksakümmend viis sisaldab kahte lisa, üks puudutab andmete nimekirja, mida tuleks koguda, see on täiesti iseenesestmõistetav, see nimekiri, ja teine kurikuulus lisa A kuulub äh, statistika ja arvepidamise metodoloogiast, see on äh, sadu äh, lehekülgi pikk ja mulle tundub, et ähm, õiguskeele korrektorid ja meie sekretäriaadid tänavad meie suure, on ära teeninud meie suure tänu. me peame koguma andmeid nii, mis tegelikult reaalset äh, majanduse olukorda peegeldaksid, see puudutab otseselt ühtekuuluvusfondi vahendite jagamist ja Regionaalfondi vahendite jagamist, see tuleb käiku siis uuest aastast kaks tuhat kakskümmend ka defitsiit tuleb järelevalve alla ja selle mõju saab ka olema suhteliselt väike. triloogil on ähm, parlamendi ja komisjoni seisukoht olnud selge, me tahame kõrgekvaliteetset statistikat, me tahame läbipaistvust ja me tahame nii vähe erandeid äh, kohustustesse kui vähegi võimalik mõned väiksemad liikmesriigid äh, ressursi põhjustel ei suuda äh, edastada sama kog-, sama kogust Eurostati andmeid nagu suuremad liikmesriigid. kuid me tahame tagada selle, et need erandid oleksid siiski erandid, et need vaadatakse pidevalt üle ja et komisjon annaks ka metodoloogilist abi liikmesriikidele, kes seda vajavad ja eesmärgiks oleks siis äh, igasuguste erandite lõpuks tühistamine ja see kokkulepitud sõnastus seda ka väga hästi kajastab. kõige raskem punkt äh, oli aga see, kus äh, kaks liikmesriiki ei olnud äh, nõus pensionikohustuste andmete kohustusliku edasiandmisega, nii nagu äh, majandusühi haldamise pakett ette näeb, see oli parlamendile täiesti vastuvõetamatu seisukoht. me nägime sellest ilmselget äh, äh, sammu avalikkuse eest varjata potentsiaalset häbiväärset infot ja teha omaenda kalkulatsioone. me saime pressile tänu ka rahva toetuse oma seisukohtade taha. kuidas me saame üldse rääkida rah äh, riigi rahandusest äh, usaldusväärselt, kui äh, liikmesriigid tõendeid varjavad meie eest? kuid pärast seitset läbirääkimiste vooru saavutasime sellise kokkuleppe, et kõik liikmesriigid edastavad nüüd selle info. Äh, see on suurepärane võit läbipaistvusele ja heale haldustavale Äh, parlament on saavutanud veel teisigi, ähm, veel muudki ja ma tahaksin tänada variraportööre äh, selle eest, et nad on nii entusiastlikult tegelenud asjaga, mida paljud pidasid esialgu iga, äärmiselt igavaks, aga ka selles igavuses olid, äh, oli ärksamaid hetki ja see on väga oluline samm hea haldustava paranemiseni Euroopa suunas. suur tänu ja nüüd siis härra Potočnik saab sõna reaktsiooniks äh, komisjoni poolt. suur tänu, härra juhataja, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, äh, tere õhtust kõigile! mul on au pöörduda teie poole komisjoni nimel ja eriti kolleeg äh, Šemeta nimel, kes tegelikult selle asja eest vastutab. kaks tuhat kümme arvepidamissüsteemi eesmärgiks on praegust arvepidamise süsteemi SA üheksakümmend viis parandada vastavalt äh, sellele, et siseriiklikul tasandil on seda juba tehtud see peegeldab seda, et meil on vaja võrreldavat, kõrge kvaliteetset ja kaasaegset makromajanduslike näitajate süsteemi liikmesriikide jaoks. Euroopa arvepidamissüsteemi revisjon on väga suur samm ja seab äh, arvepidamisstandardid järgnevateks aastateks. ESA on väga oluline meede siseriiklike arvepidamisandmekogude haldamiseks äh, sellistes aspektides nagu omavahendid, äh, eelarve ülejääk struktuur, äh, tõukefondid ning äh, liikmesriikide majanduspoliitikate konvergentsi jaoks. ESA revisjoni aluseks on äh, laiapõhjaline ähm, konsultatsiooniprotsess arvepidamise ekspertidega liikmesriikides ja Euroopas ettepanek on hästi tasakaalus, mis puudutab kasutaja äh, andmevajadust äh, ja äh, koorma vahel, mis pannakse äh, haldusstruktuuridele. pärast äh, triloogi kohtumisi lepiti kokku nõukogu ja parlamendi vahel kompromisstekstis, mille eesmärgiks oli äh, siis saavutada kokkulepe esimesel lugemisel meie kindlasti toetame seda kompromissteksti, sellepärast et see annab komisjonile võimaluse äh, saada oma poliitikate tegemiseks piisavalt statistikat ja et me saaksime täita oma järelevalveülesannet. isegi kui ähm, ESA-s kaks tuhat kümme on selliseid argumente, mis lähevad teinekord äh, ähm, vastu komisjoni, parlamendi ja nõukogu seisukohtadega delegeeritud õigusaktide osas. komisjon tahab aga siiski selgelt välja öelda, et artikkel kakssada üheksakümmend aluslepingust äh, Äh, peaks olema tõlgendatud nii, et komisjon on autonoomne äh, delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel. praegune põhjenduspunkt äh, ühtses, ühtse arusaama memorandumis, milles institutsioonid on kokku leppinud, peegeldab täpselt seda tõlgendust. meile aga ei meeldi see, et sellest ühtsest memorandumi, ühtse memorandumi punktist kuusteist ei ole kinni võetud. sellegipoolest tahaksin tänada raportöör Sharon Bowles'i selle eest, et ta on olnud väga pühendunud sellesse ettepanekusse ja on väga konstruktiivselt lähenenud. tänu sellele suurepärale koostööle kolme institutsiooni vahel arvan ma, et me oleme saavutanud oma ühtse eesmärgi nimelt, et luuakse väga robustne raamistik, harmoneeritud ja usaldusväärse siseriikliku arvepidamise äh, kohta, millele saavad loota liikmesriigid, Euroopa institutsioonid ja meie majanduses tegutsejad. Euroopa Komisjon kavatseb nüüd keskenduda äh, ESA kaks tuhat kümme rakendamise ettevalmistamisele me kavatseme seirata seda, äh, kas liikmesriigid võtavad üle täies mahus selle uue raamistiku selleks, et äh, meie jaoks olulised statistilised andmed ka äh, meile kättesaadavad on ja me kavatseme täita oma kohustust, kohust ka parlamendi ja nõukogu ees selles kontekstis. komisjon samuti loodab viljakat dialoogi Euroopa Parlamendi ja Euroopa Parlamendi majanduskomisjoniga mis on väga oluline selleks, et ähm, kõrge kvaliteetne, läbipaistev ja usaldusväärne statistika jõuaks meis, jõuaks meile liikmesriikidest ja teised makromajanduslikud näitajad ka, millest on kasu meie majandustele ja ühiskonnale laiemalt. suur tänu! suur tänu, härra volinik ja nüüd äh, Regionaalarengu Komisjoni nimel saab sõna proua Hübner, palun. Äh, has... suur tänu aastaid ei ole äh, aruandluse osas tehtud edusamme regionaalsel arengul ja samal ajal on aga valitsuskulud tõusnud ja ja väga palju kulutatakse mitte kesktasandil, vaid piirkondlikul tasandil suisa viiskümmend protsenti osaliselt ja väga tähtis on tõesti infot kosu, koguda selleks, et aru saada, miks tehakse teatud otsuseid, tagada järjekindlust erinevate valitsustasandite vahel selleks, et välja töötada tulevasi investeerimisotsuseid ja ümber käia väheste avalike vahenditega, samal ajal aga mõelda ka mõjuhinnangute peale, eriti just ühtekuuluvuspoliitika puhul vastavalt äh, KOFOK-i klassifikatsioonile peaks andmete edastamine olema kohustuslik, see annab komisjonile ja sidusrühmadele võimalikus äh, analüüsida avalike kulutuste muduleid äh, ja kulutuste funktsionaalset jaotust, mõju ja toimimist. E, entramos en el turno de oradores que intervienen en nombre de suur tänu ja nüüd anname sõna registreeritud kõnelejatele kõigepealt saab äh, sõna Rahvapartei nimel härra Stolojan, palun kaks minutit. First... suur tänu, härra president, kõigepealt äh, palju tänu proua Paulsile suurepäraselt tehtud töö eest. me teame väga hästi, millised probleemid meil olid makromajanduslike äh, andmete edastamistega, see tõi, moonutati eelarve defitsiiti, äh, vastutuskoormust äh, ja ei antud infot õigesti edasi. meil on vaja läbipaistvamaid äh, ja ka täpsemaid andmeid, meil on vaja paremini harmoniseeritud reegleid ka oma partnerite puhul see raport, mida me arutame, on pikkade ja edukate kolmepoolsete läbirääkimiste tulemuseks. see raport vastab meie nõuetele. minu fraktsioon toetab seda raportit, suur tänu! suur tänu, härra Stolojan ja järgmisena saab kaheks minutiks sõna härra Sanchez Presedo, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, härra president, pärast äh, raportööri proua Paulsi ja variraportööride äh, tehtud tööd, eriti äh, härra, pärast härra Skikluna tööd äh, tahaksin teda õnnitleda ka selle puhul, et ta Malta parlamenti valiti. väga tähtis on äh, riiklikele parlamentidele üleüldiselt avalikkusele teada anda, kuidas on rahasid kulutatud, sellepärast on meil vaja hea kvaliteediga sõltumatut võrreldavat statistikat, mida edata, edastatakse õigeaegselt ja mida arvestatakse teatud äh, tähtaegadega ja teatud mudeli järgi. see süs-, süsteem sai alguse seitsmekümnendatel aastatel, üheksakümne kuuendal aastal vaadati äh, direktiiv üle ja kohandati ÜRO nõuetega äh, viimati kahe tuhande üheksandal aastal. uus süsteem tähendab seda, et Euroopa aruandluskohustus parandatakse selleks, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke täita. muudatusettepanekud on sellised, mis toovad välja, et väga tähtis on saada täielikku ja usaldusväärset äh, statistikat, meil on vaja ka paremat töömeetodit äh, ka sotsiaalse võrdsuse tagamiseks ning majandus- ja teadustöö huvides. ka piirkondlik statistika on väga tähtis, meil on tähtis, et oleks ühine alus ja meil on vaja täita erinevaid kohustusi, samamoodi nagu ka pensionite maksmise äh, järjekindlust. me tervitame seda, mis kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutati ja me loodame, et komisjon hoolitseb rakendamise eest ning töötab välja vastavad meetmed. suur tänu, Antolin, ja nüüd saab liberaalide nimel pooleteiseks minutiks sõna härra Tremosa, palun. aitäh, härra president because... kallid kolleegid, see raport on tähtis, sest see on üks väheseid raporteid, kus Euroopa Komisjon arvestab piirkondlike taseme tähtsusega Euroopa Liidus. mina arvan, et komisjon peaks olema rohkem kaasatud piirkondlikusse statistikasse, selleks et meil oleks selgem pilt selle kohta, mis liikmesriikides toimub. Hispaanias näiteks ei ole läbipaistvuse seadust, kodanikud ei tea, kuidas avalikke kulutusi territoriaalselt jagatakse, kuidas keskvalitsus seda teeb. peale selle ei tea nad ka seda, kuidas territoriaalselt makse kogutakse, see toimub ikkagi veel kesktasandil. see läbipaistvuse puudus Hispaanias on üks põhjusi, miks me Kataloonias soovime iseseisvaks saada. sellepärast ma vägagi positiivselt suhtun selle määruse lisadesse, kus räägitakse analüüsidest äh, piirkondade ja liikmesriikide vahel ja sellepärast ma toetan seda raportit ja soovin tänada raportööri Sharon Bowlesi ning kõiki parlamendiliikmeid suurepäraselt tehtud töö eest. suur tänu ja nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel kolleeg Igor, palun. ja, hea president härra president, lugupeetud kolleegid. esmalt tuleb öelda, et on rõõmustav, et äh, need äh, Euroopa arvepidamise süsteemi reeglid äh, paranevad, et sotsiaalseid ja ökoloogilisi näitajaid võetakse paremini arvesse, et andmete kvaliteet paraneb, aga ei tohiks maha vaikida seda, mis neid läbirääkimisi viivitas, olid üsna teravad vastuolud mõningate liikmesriikide vahel nõukogus, kes ei soovinud täielikku läbipaistvust valitsuse riskide osas juurutada. esmalt puudutas see pensionikulusid ja ka teisi bilansiväliseid riske, näiteks avaliku ja erasektori partnerluste puhul. väga kibe tõde on see, et isegi pärast seda, mis lepiti kokku mm, kuus paki raames äh, uute reeglite osas ja mm, pärast kõiki neid kulusid, mis meil on olnud erinevate kriisidega seoses, ei ole osariike valmis äh, hoolitsema tõelise läbipaistvuse eest. endiselt äh, on atraktiivne see, et investeeringuid rahastatakse varjatud võlgade võtmise abil ja parlamendil ei ole õnnestunud seda korda teha ning seetõttu on äh, seda hullem see, et Saksamaa, mis taoliselt alati nendes küsimustes peab väga oluliseks äh, korda, äh, on äh, vales, valel poolel. nii et meil peab olema see, kunagi see tüli, et kas kunagi liikmesriike kohustatakse rangeid reegleid järgima, nagu näiteks IPSAS, mis on olemas ülemaailmsel tasandil ja me peame kindlasti selle küsimuse juurde tagasi tulema läbirääkimistel komisjoni ja nõukoguga. aitäh! ja nüüd saab äh, konservatiivide ja reformistide nimel üheks minutiks sõna proua Fa-. suur tänu, valitsused ja avalikud institutsioonid võtavad rahvalt raha ja minu meelest on täiesti arusaadav, miks rahvas tahab teada, mis sellest rahast on saanud ja äh, kui suured on nii bilansis kui ka bilansivälised võlad riigil kaks aastat tagasi tegelesin ma selle kuuikpaketiga siin parlamendis ja kakskümmend seitse liikmesriiki leppisid kokku, et äh, nad näitavad selgelt välja, avalikustavad, kui palju nad on võlgu nii bilansis kui ka bilansi väliselt. nüüd aasta hiljem, kui asi läheb detailideks, ütlevad suured riigid järsku, et me ei kavatsegi seda teha, me oleme meelt muutnud selle äh, parlamendi väiksed fraktsioonid olid need, kes sundisid nad istuma taha, tagasi läbirääkimiste laua taha ja ütlesime neile, et nende inimeste nimel, kes makse maksavad, te peate avalikustama, kuhu raha on kadunud ja mis on tulevased probleemid. nii et suur tänu väikeste fraktsioonide eest, et te seisite rahva eest ja nõudsite läbipaistvust selles küsimuses. suur tänu, proua Ford! ja sellega on saanud siis äh, konser- ähm,, fraktsioonide esindajad sõna ja nüüd äh, saavad sõna äh, ülejäänud kolleegid ja pooleteiseks minutiks äh, saab sõna proua Ildiko Kalbelts. Pelts. aitäh, härra president ja suur tänu ka selle raporti eest mm. -mm kui tegemist on äh, statistikat puudutavate raportitega, siis äh, olen ma tihti viidanud sellele, et äh, need arvud ja faktid ja kõikvõimalikud andmed peavad olema täpsed, andmed peavad olema võrreldavad, need neid tuleb koguda võrreldavatest allikatest ja nad peavad sobituma süsteemi ei ole ükskõik, milliste, millise statistika alusel analüüse e, tehakse, mille alusel me riike või, üksteisega võrdleme, vahel e, jääb mulje, et Euroopa Komisjoni andmed on kas positiivses või negatiivses mõttes liialdatud ja seetõttu on minu meelest eriti oluline see, et e, lisaks nendele andmetele, on hooletusse, äh, peavad usaldusväärsed olema ka äh, riiklikud arvepidamissüsteemid. ma olen nõus sellega, et statistika peab olema väga kvaliteetne ja läbipaistev. üksikud et riikide majanduslikku olukorda analüüsitakse, kodanikel on neid andmeid vaja ja kod-, kohalikel omavalitsuse, omavalitsustel ja piirkondadel on neid andmeid vaja, sellepärast et kaks kolmandikku kogu investeeringutest tehakse piirkondlikul tasandil. kahjuks see süsteem ei ole veel täielik, teisel ja kolm-, kolmandal tasandil, kõiki neid andmeid ei ole veel, ma arvan, et see raport on väga hea, usaldusväärne ja sellepärast ma ka selle poolt hääletan ning ma palun, et ka teised seda toetaks, aitäh. aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna proua Thun. Um, suur tänu homme hääletame selle raporti üle ja on tõesti viimane aeg hääletada, sest meie meetodeid pandi paika juba seitseteist aastat tagasi. Euroopa majandus on praegusel hetkel täiesti teistsugune. me kirjeldame majanduslikku arengut või peaksime seda kirjeldama praeguste meetoditega ning statistilised andmed on vajalikud selleks, et Euroopa poliitikaid välja töötada just seepärast ongi tähtis, et süsteem oleks kaasaegne ja täpne meil on niimoodi võimalik ka selgitada ähm, seda, mida tahame selgitada ja teha seda läbipaistvalt. avaliku sektori puhul on tähtis see, et äh, kodanikud lõikavad sellest äh, kõige rohkem kasu, sest nemad saavad usaldusväärset informatsiooni oma piirkonna kohta ja ka liikmesriikide administratsiooni jaoks on äh, see statistika kogumine tähtis, sest otsuseid võetakse vastu statistiliste andmete põhjal. me peame toetama metodoloogilisi uuringuid, sellepärast et need aitavad meil mõista majanduslikku olukorda oma piirkondades paremini. praegu on kriisiaeg, me räägime sellest kogu aeg ja praegune kriis on näidanud, kui tähtis on ka olukorrast aru saada ning usaldusväärsed andmed annavad võimaluse majanduslikku reaalsust paremini esindada, sest äh, andmed ei näita mitte ainult seda, mis on juhtunud, vaid aitavad meil vastu võtta ka otsuseid tuleviku kohta. ning äh, vastasel korral ei oleks poliitikal mitte mingit pistmist reaalsusega, mida ta soovib mõjutada ja seepärast tuleb seda raportit ka toetada. suur tänu, nüüd oleme lõpetanud ka registreeritud kõnelejate vooru ja tuleme vaba mikrofoni juurde. väga paljud kolleegid sõna pole saanud, tahtnud, vabandust. Te teate, teil on üks minut aega, proua Zaborska, palun. suur tänu, president, härra volinik. minu arvates oli huvitav see taotlus, et meil peaks olema äh, parem meetod, sest mina olen juba palju kordi öelnud, et SKT arvestamine ei ole alati õige, sest see ei peegelda e-, eelarvet korralikult. Äh, Gary Becker on öeldud, et äh, see aeg, mida eelarve koostamisel äh, kulutatakse, eh, mõjutab väga palju ref-, majanduslikke reforme riigis. Euroopa Liidus on väga tähtis naiste tööhõive, näit-, kui Äh, naised veedavad väga palju aega kodutöid tehes, siis see ei suurenda SKT-d äh, riigis. samal ajal naistel kulub väga palju aega selleks, et äh, oma lapsi hoida. suur tänu, Anna ja nüüd üks minut ning härra Paška. suur tänu äh,, härra juhataja andmete edastamine liikmesriikide majandusnäitajate kohta on eeltingimuseks majanduspoliitikate kujundamisel arvepidamiste süsteemid kohalikul ja regionaalsel tasandil peaksid tagama selle, et läbipaistvus eh, majandustulemuste hindamisel oleks läbipaistvam ja et need andmed eh, kajastaksid tegelikkust koha peal realistlik peaks olema see äh, andmete kajastus ja liikmesriigid peavad selleks usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid esitama ja peaksid kasutama ühtset metodoloogiat, mis oleks ühtselt kasutatav üle terve Euroopa Liidu ja sellepärast ma arvan, et on väga oluline toetada seda nõudmist raportis, äh, mille kohaselt kutsutakse komisjoni üles äh, parandamas andmete edastamise skeemi äh, nende andmete jaoks, mis ei täida seatud kriteeriumi. suur tänu ja nüüd lõpetuseks ma annaksin sõna äh, meie lõppkõnelejatele ja kõigepealt äh, volinik Potočnikule, kes äh, võtab siis sõna komisjoni nimel. suur tänu, võib-olla mõned selgitused Äh, proua Põuls äh, rääkis äh, nendest kohustustest, mille osas Euroopa Parlament oli eriti sõnakas. minu meelest me oleme saavutanud majanduse halduspaketis väga palju edu saame selles küsimuses. see majandus, rahanduskomisjon toetas äh, meie tööd. Äh, nüüd äh, avaliku ja erasektori partnerluste osas saavutatud kokkulepped olid samuti suur samm meie jaoks edasi. küsitlused, nii kuised kui ka kvartaliküsitlused on alates kaheteistkümnendateistkümnendast aastast nüüd kättesaadavad ja ESA kaks tuhat kümme arvepidamissüsteemiga selliste andmete kogumine on kolmeaastases perspektiivis kohustuslikuks muudetud ja komisjon on valmis Econile esitama kõik andmed äh, nende soovi korral selle kohta. Te ütlesite, proua Pauls, et see asi on ka sügavalt igav. aga teate, ma olin ise aastaid äh, Statistikaameti peadirektor Sloveenias ja muuseas tegin, kirjutasin ka oma doktoriväitekirja statistika kohta ja ESA üheksakümmend viis äh, sõnapaar äh, oli äh, kuulsime nii ko-, ilmselt rohkemaid kordi elus kui ükski keegi teine siin saalis ja ma ütlen, et ilma statistilise tööta ja pikkade metodoloogiliste aruteludena ei ole usaldusväärsete andmete saavutamine võimalik ja minu meelest oli ESA Äh, väga hea vahend selleks, nii et ESA-st üheksakümmend viis äh, liigume edasi ESA kaks tuhat kümne suunas, me saavutame stabiilsuse ühe osalt äh, statistiliste süsteemide puhul, aga teisalt toome sisse uusi elemente, mille aluseks on uued teadmised ja loomulikult muutunud ajad. nii et see kõik võib-olla tundub, et on igav, aga ilma selle tõsise tööta ei oleks võimalik õiglaseid ja olulisi otsuseid langetada. nii et suur tänu teile ja ootan komisjoni poolt siis teiega edasist koostööd äh, ka tulevikus. suur tänu, härra Potočnik ja nüüd lõpetame selle arutelu proua Põulsi sõnavõtuga, kes täna oponendina võtab sõna. suur tänu, härra volinik, suur tänu äh, teie seisukoha eest mul on väga kahju, et teile põhjenduspunkt kuusteist ei meeldi, kuid majandusolud äh, on erakorralised äh, ja äh, loomulikult me kasutame, meie keskpank kasutab ka neid statsilisi andmeid oma rahapoliitika kujundamisel ja sellepärast meie toetasime seda, et Euroopa Keskpanga õigus, delegeeritud õigusaktide puhul on sisse toodud, on meie jaoks oluline, meie meelest on see täiesti loomulik. Teie ja Vicky Ford ja Sven Kiigold viitasid ähm, äh, riigisektori võlale, ma tulen selle asja juurde tagasi äh, kõigepealt me nõuame seda, et nende andmete edastamine oli kohustuslik ja ehitasime teksti sisse ka turvaklausleid. komisjon peab andma meile pidevat ülevaadet era- ja avaliku sektori partnerluste kohta ja, ja kõikide kaudsete kohustuste kohta, mis lasuvad riigil ja me oleme teile seadnud kohustuseks veel üks aruanne meile edastada, nimelt et äh, kus te siis hindaksite seda, kas selles vallas oleks vaja rohkem ära teha. me hoiame sellel asjal silma peal ja suur tänu selle äh, kaasajastatud ülevaate eest, äh, mis näitab seda, et te tegelete juba asjaga nagu te ütlesite varem, me loodame, et ESA kaks tuhat kümme, võib-olla vähemalt viisteist aastat jääb nüüd, viieteistkümneks aastaks nüüd jääb paika, aga parlament eh, peab olema aktiivselt eh, võitlemas jätkuvalt eh, läbipaistvuse eest avaliku sektori arvepidamise osas ja juba me tegelemegi järgmise statistilise dokumendiga, mis puudutab statistilisi raamistikke ja Statistikaametite sõltuvust, määrus kakssada kakskümmend kolm eurožargoonis kahjuks aga tagasiside, mis ma selles küsimuses seni olen saanud, näitab seda, et liikmesriigid jälle ei ole valmis läbipaistvust suurendama ega sellest isegi rääkima. Nad ei ole valmis näiteks veebilehekülgedel avalikustama, kas statistikas on, kas mõni statistika on nende liikmesriigis äh, konfidentsiaalseks kuulutatud ja minu meelest see on väga murettekitav. nüüd see ESA kaks tuhat kümme, ma tahan tänada kolleege ja komisjoni äh, koostöö eest ja ma soovitan oma raportit äh, oma komisjoni toetusel, et asi võetaks vastu esimesel lugemisel. suur tänu, proua Põuls, see oli viimane sõnavõtt, teie võtsite sõna raportöörina ja hääletus leiab aset homme keskpäeval.